okei okay,, dear colleagues, let's start. niisiis, kallid kolleegid, hakkame pihta, ma vabandan, et meil tekkis äh, väike tehniline probleem. Läheme siis kõigepealt päevakorra kinnitamise juurde, äh, väike muudatus päevakorda. Copyrighti puudutav teema, selle võtame ette homme kell üksteist, kahekümne viiendal aprillil ja äh, kaasava majanduse äh, punkt lükatakse edasi järgnevatesse punktidesse. kas kellelgi on märkuseid, kui ei, siis võtame selle vastu. kõigepealt teadaanded. tere tulemast ka kõigile, kes kuulavad meid üle interneti ja tuletaksin teile, kolleegid, meelde, et äh, meie infokiri on ka välja tulnud, kaheksas. palun tellige see endale elektrooniliselt, see on väga hea ülevaade meie tööst ja nüüd võtame vastu protokollid kolmeteistkümnendast märtsist ja kahekümnenda, kahekümne teise märtsi koosolekutest, kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis võtame need vastu. triloogidest meil ülevaateid ei ole, sest kolmepoolseid läbirääkimisi praegu meil käimas ei ole Läheme nüüd edasi, arvamus Euroopa kosmosestrateegia kohta. vastutav komisjon on ITRE komisjon ja Konstants Kreel on pearaportöör ja IMCO äh, arvamuse eest vastutab Evelyn Gebhardt ja nagu ma aru saan, Nicola Danti võtab täna tema nimel sõna. suur tänu esimees, kallid kolleegid. Evelyn ei saa tänasel kohtumisel osaleda ja palus siis tema nimel paar märkust teha oma arvamuse kohta ja loen ette, mis ta mulle edastas. kõigepealt äh, ütlen nii palju, et äh, see arvamus äh, toetab raportis võetud ambitsioonikat lähenemist ja nimelt, et äh, tuleb kosmost ära kasutada Euroopa majanduse toetamiseks. Galileo ja Copernicuse programmid tuleb võtta täies mahus kasutusele. väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele tuleb keskenduda, sellepärast et ähm, oluline on rakenduste väljatöötamine, mille aluseks on kosmoseandmed. siis olen keskendunud äh, äh andmete äh, turvalisusele ja sellele, et meil on vaja äh, juriidilist raamistikku Euroopa Liidu ja euro-, maailma tasandil. ja tuletaksin kolleegidele selles kontekstis meelde, et, äh, äh, et meil on vastu võetud kõrge resolutsiooni direktiiv, millega tuleb samuti arvu, kaugseire satelliitide, kaugseire süsteemide direktiiv, mis võeti komisjonis vastu. see on äärmiselt oluline kui me sellele oleks rohkem viidanud, eh, siis oleks sellest olnud kindlasti kasu, kuid seda ei võetud vastu ja nüüd eh, kosmose eh, uuringute roll on väga suur, kuid komisjon on väga vähe sellele tähelepanu pööranud oma teatises. kaubandus, kosmoseuuringud on Euroopa ettevõtlusele väga olulised ja see ei anna mitte äh, käegakatsutavaid tulemusi, mida oleks võimalik koheselt ka rakendada, vaid on veelgi olulisem, kui ähm, personali ja inimkapitali pakkujana ootan koostööd, ütleb Evelyn Gebhardt variraportööridega. suur tänu, Nikola, kas mõni fraktsioon soovib sõna sellel teemal? Andreas Rahvapartei nimel. suur tänu, Anna suur tänu, et kõigepealt võtsid tänase kohtumise juhtimise üle ja et sõna mulle andsid. meie variraportöö ei saa tänasel kohtumisel osaleda, aga ta hea meelega teeb tööd äh, selle äh, arvamuse kallal ja selle teema kallal. esialgselt äh, oli see tööstuskomisjoni pädevusvaldkonnas, aga loomulikult on meil ka väga oluline roll tarbijakaitsekomisjonina. nimelikult, nimelt tehnilised spetsifikatsioonid ja standardid, kuidas neid koostatakse, kuidas tagatakse nendega see, et ühtse turu reeglid selles valdkonnas kehtiksid. ja seega on minu meelest väga kasulik see, et meie komisjon arvamuse koostab ITRE ehk pädeva komisjoni arvu, raporti osas ja Evelyn Gebhardt on minu meelest äh, ka väga hea ettepaneku teinud arvamuse kujul aga see arvus ilmselt äh, kaldub natukene rohkem pärast muudatusette, tegelikult on raporti puhul muidugi tegemist äh, raportiga, mis puudutab valdkonda, mis peaasjalikult ITRE valdkonda ja meie variraportöör härra Istures äh, arvab, et meie peaksime siis oma arvamuses keskenduma konkreetselt meie pädevust puudutav küsimus. küberjulgeolek seega on meie vaatlusalas, aga veelgi olulisem on see, et kuidas küm-, et kas läbi ühtsete standardite oleks võimalik küberjulgeoleku ohtu vähendada, mitte ainult tehnilistest standarditest, sest ei räägi me vaid ka juriidilistest standarditest. ja üritame siis omalt poolt tagada, et kauba, eh, kosmosepoliitika, eriti arvestades Galileo käivitumist, võiks olla lahutamatu osa äh, ühtse siseturu korraldusest, see on oluline osa meie tööstussektorist kakssada kolmkümmend tuhat töökohta ja seega me peame tagama selle, et kehtib ka selles valdkonnas ühtse turu loogika ja selles vallas esitame ka muudatusettepaneku. suur tänu, Andreas. kas keegi sooviks veel sõna? Julia Reeda. suur tänu. tahaksin alustuseks samuti tänada raportööri suurepärase raporti eest peamiselt meie muudatusettepanekud kujutavad endast täiendusi ja mitte sisulisi muudatusi. esiteks, kui raportis räägitakse asjade internetist, siis meie jaoks on see ainult üks paljudest valdkondadest, millele tähelepanu pöörata. peaksime suuremat pilti nägema selles osas, kuidas kosmosetehnoloogiat kasutatakse, kaasa arvatud kommunikatsioon, navigatsioon ja ja turgude puhul ja on see kõik olu-, on mitmeid olulisi aspekte. meil on juttu äh, avalikust äh, eelarvest kosmose rahastamiseks, aga ärge, ärme unustame ka tõhusust turgudel, mis on seotud kosmosetööstusega ja selle turu osapooli, kes äh, peaksid saama julgustust selleks, nad oleksid konkurentsivõimelised, mõtlema ka tarbijatele väljaspool Euroopat ja kas see, mis meil kosmoses juba on, äh, Galileo ja Copernicus, neid programme tuleb toetada maalpealsete arendustega, iseäranis äh, rakendused, mis on seotud kosmose andmete ja teenustega ning äh, turu poolt nende võimaluste ärakasutamisega. vastutuse küsimus, ma arvan, et esimene ja peamine samm on lõpp, lõpust lõpuni krüpteerimist soodustada see on asi, mida veel ei ole kajastatud selles raportis ja me tahaksime ka, et rohkem pandaks rõhku eh, taaskasutamisele kosmoseandmete puhul ning nende andmete kättesaadavuse suurendamisele, selle asemel, et me tekitaksime uusi tak-, takistusi. suur tänu, Juudi. kas veel keegi veel soovib sõna? siis annan sõna komisjonile. Sabine Lekrimann. tänan, proua esinaine, daamid ja härrad, komisjonil on väga hea meel, et meil on võimalus arutada, milline lisandväärtus on äh, Euroopa kosmosetööstusele, äh, siseturule ja tarbijatele Euroopa kosmosestrateegial, see peegeldab komisjoni soovi võimalikult ära kasutada kosmosesektori kõiki aspekte meie majanduse ja ühiskonna toetamiseks kosmosesektor on tõepoolest äh, majanduskasvu ja töökohtade loomisel oluline. samuti kosmoseteenused äh, lihtsustavad miljonite kodanike igapäevast elu, näiteks transpordi valdkonnas, keskkonna valdkonnas, energeetikas, kliimamuutuste alal ja nii edasi. komisjon jagab raportööri ettepanekuid kahes osas iseäranis. esiteks äh, teadus- ja arendustegevuse vallas. teadusuuringud on innovaatika valdkond, äh, mil, mis võimaldab tekitada sünergiaid teiste tehnoloogiasektoritega. see võimaldab äh, äh, info levitamist, vastastikust infovahetust ja Euroopa kindlasti peab suurendama teadusuuringuid ja are-, teadus- ja arendustegevust kosmose vallas. komisjon kavatseb ambitsioonikaid ettepanekuid äh, teha järgmiseks teadusuuringute raamprogrammiks, selleks et tõhustada oma toetust just nimelt teadus- ja arendustegevusele kosmose vallas, eriti kasutades struktuurivahendeid ja Euroopa tasandi investeeringuid. teine aspekt puudutab andmekaitset kosmosesüsteemide andmete puhul ning küberrünnakute ohtu. kosmosestrat-, strateegia sõnaselgelt selle teemaga ei tegele, kuid komisjon on täiesti teadlik, millised ohud siin valitsevad, mis ohustavad kosmosesüsteeme ja hetkel komisjon koos oma teenistustega öö, äh, analüüsib seda teemat. iseäranis oleks öö, äh, oluline uurida, kas praegustes õigusaktides, kas praegused õigusaktid võiksid kehtida ka kosmose vallas ja nagu me ettevalmistavas staadiumis ja koostamise staadiumis ka tegime, konsulteerime praegu osapooltega äh, kosmosestrateegia rakendamise võimalusi, mis puudutab õigusloomelisi ettepanekuid ja eelarvet järgmises finantsraamistikus. siinkohal on ITRE komisjoni raport ning äh, teie komisjoni äh, Äh, arvamused ja ettepanekud igati teretulnud, tänan. Uh, thank you very much uh, uh from the commission. suur tänu komisjonile. kui rohkem kommentaare ei ole, siis tuletaksin meelde. kas keegi on, soovib veel sõna? Nikola, kas sa sooviksid midagi öelda? tänan. siis ma tuletaksin meelde, et arvamused koostab ka Ahvet, Tran ja Pesh ning äh, tähtajad on kolmas mai muudatusettepanekute täh-, esitamiseks, äh, läbivaatamine kolmekümnes mai ja IMCO hääletus kaheksas juuni, ITRE kahekümne esimene juuni. head kolleegid, nüüd me katkestame hetkel koosoleku, palun jaga, jääge siia lähedusse, sest meiega ühineb äh, volinike komisjoni asepresident Andrus Ansip kell viis selleks, et arutada meiega digitaalse ühtse turu küsimusi, see kõik on meie jaoks väga oluline colleagues. kallid kolleegid. Hi everybody, we tere kõigile, meil on täna suur heameel tervitada siin komisjoni asepresidenti Andrus Ansipit. Andrus Ansip vastutab digitaalse ühtse turu eest muuhulgas ja tõesti hea meel on teid äh, siin tervitada, teil on äh, suurepärane taust, kogemused äh, ja suur soov digitaalset ühtset turgu edasi arendada. suur tänu teid selle eest, mida olete teinud teie ja komisjon selle nimel ja eeldame, et teie survestate ka liikmesriike, et nad teeksid veelgi enam, et see digitaalne ühtne turg ka realiseeruks. meie tänase kohtumise eesmärgiks on rääkida komisjoni programmist nendes valdkondades, mis puudutavad meie see Äh, pädevusvaldkondi, digitaalne ühtne turg, äh, tarbijate äh, kaitse ja seadusandlusega toimuv töö, meil on kahe tuhande seitsmenda, teistkümnenda, kaheksateistkümnenda aasta tegevuskava komisjonilt ka ees, nii et oleme kursis teie tegevustega ja nüüd sõna siis teile, härra volinik. suur tänu, suur tänu selle küllakutse eest äh, ja loomulikult äh, ma tahaksin tänada kõiki austatud parlamendisaadikuid ja teid äh, selle senise väga viljaka koostöö eest. kui äh, need digitaalse ühtse turu asjad olid ettevalmistamisel. ja omalt poolt ütleksin, et ma olen üsna rahul seniste arengutega. eelmisel nädalal alles saatis mulle minu telekomi ettevõte sõnumi, et äh, Eh, nüüd on Roam like at home eh, laienenud kõigile üle terve Euroopa Liidu ja varem natukene enne seda sain samasuguse sõnumi, täpselt identse sõnumi Belgia telekomi pakkujalt, nii et peaaegu käegakatsutav on juba see asi. ja viieteistkümnendal juunil siis eh, kaovad rändlustasud ähm, Euroopas ja ma tahaksin tänada kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid, kes avaldasid hääletusel toetust sellele otsusele me oleme jõudnud lahenduseni ka öö, ähm, sisu kaasaskantavuse osas ja see tuleb hääletusele järgmisel täiskogu istungil. maikuus kuid äh, see konsensus, mis meil õnnestus saavutada nende kolmepoolsete läbirääkimiste ajal, on ilmselt kõigile kasuks. ühtlasi on tegemist siis tõesti ühe sellise asjaga, millest tavalised inimesed saavad aru, kasu, mis on nendele otsene ja loomulikult need kakskümmend viis protsenti eurooplastest, kes vähemalt kümme päeva aastas veedavad kusagil mujal kui enda koduriigis, äh, tunnevad ilmselt äh, suurt heameelt selle langetatud otsuse üle. meil õnnestus konsensus äh, leida ka seitsmesaja megahertsi sageduse küsimuses, võib-olla ei ole see nii atraktiivne teema inimestele, minu jaoks aga väga atraktiivne äh, sest et 5G äh, tehnoloogia rajaneb just nimelt sellel lahendusel. ja tõesti, mulle tundub, et asjad arenevad edasi ja äh, võime siis äh, lootusrikkalt tulevikku vaadata. millele peaksime nüüd aga siis järgnevatel kuudel tähelepanu pöörama? kõigepealt meil tuleb kokkuleppele jõuda geoblokeeringu osas kõik IMCO komisjoni liikmed Teil on vist äh, meeles veel need arvud, mis tulid välja meie uuringust ähm, üle kahekümne protsendi nendest äh, tarbijatest, kes üritas osta teises riigis midagi internetipõhiselt, ei saanud seda teha, sellepärast et kas IP aadress oli vale äh, vabandust, see oli kaks protsenti, aga kakskümmend seitse protsenti nendest inimestest, kes juurdepääsu veebisaitidele said, ei saanud sellegipoolest ennast seal registreerida kasutajaks. sest jällegi, tegemist oli siis tarbijatega nii-öelda valedest riikidest, nende IP aadress, aadress oli vale, olid nad siis Rootsist, Taanist, Prantsusmaalt või Belgiast, igal juhul valest riigist. kolmkümmend kaks protsenti, kes tahtsid midagi osta veebipõhiselt teistest riikidest puutusid kokku kas tarneprobleemidega ja nende probleemide lahendamiseks tegime me siis ettepaneku postipakkide ettepanekute osas ja me kavatseme nende teemadega tegeleda ka suisa kakskümmend protsenti nendest inimestest, kellel probleeme ei te tekkinud tarne, kauba tarnega, ei saanud nende kaupade eest maksta. sepa ühtne maksepiirkond Euroopas juba ammu kehtestatud aga, aga kakskümmend kuus protsenti inimestest ei saanud kauba eest tasuda, sest nende krediitkaart oli välja antud vales riigis ainult kolmkümmend kuus protsenti nendest inimestest, kes midagi tahtsid meie uuringu alusel osta teisest riigist äh, Euroopa Liidu sees, said ka seda teha ja selle tehingu ka sooritada edukalt nii et see kindlasti ei ole täna veel praegu selline see ühtne turg, nagu me tahaksime Euroopa Liidus näha. nüüd aga homme võetakse vastu Rosa Tuuni raport ja sellega astume jällegi öö, sammu õiges suunas. ma tahaksin tänada raportööri ja kõiki variraportööre, kes selle väga olulise teema kallal on tegelenud. Teie raporti eesmärgiks on siis mittevisuaalse sisu copyrighti laiendada need õigused on nüüd selgitatud ja selgitatud on ära ka rakendatava seadusandluse küsimus. tuleb leida õige tasakaal ja samas ei tohi unustada siis digitaalse ühtse turu eesmärke. digitaalne ühtne turg ei saa toimida, kui äh, on piirangud piiriüleselt. ei tohiks olla mitte mingisuguseid äh, erinevusi füüsilise ühtse turu ja digitaalse ühtse turu vahel. raportöör seadis endale samasuguse eesmärgi kui komisjon. mind huvitavad teie seisukohad sellel teemal. komisjon on vägagi huvitatud sellest, et äh, aidata kaasa antud ettepaneku kiirele vastuvõtmisele ja oleme valmis pakkuma tehnilist abi ja peaksime seega käivitama kolmepoolsed läbirääkimised nii kiiresti kui võimalik nüüd äh, see teine autoriõiguse ettepanek. raadio- ja telesaadete online-ülekannete ettepanekuga tahame anda inimestele suurema valikuvõimaluse tele- ja raadiosaadete jälgimiseks üle terve Euroopa Liidu teistest liikmesriikidest, et äh, kodanik lõikaks, saaks kasu lõigata meie kultuurilisest mitmekesisusest. me oleme teinud ettepaneku rakendada äh, litse-, litsenseerimisõiguste puhul päritoluriigi põhimõtet äh, Äh, ringhäälingutele. see on seotud äh, simulcastinguga ja catch-up äh, teenustega. me oleme teinud ettepaneku ka kohustusliku õiguste kollektiivhaldamise ülekannete puhul, kui ülekanded toimuvad mitte kaabelülekandevõimaluste läbi vaid muudel võimalustel, eh, näiteks nagu ka internetitelevisioon, ma tahaksin jääda lootma teie toetusele, meie ettepanekutele, et ei vähendataks nende ettepanekute ambitsioonikust ja lähenemisviisi ei muudetaks. nüüd autoriõiguse direktiivi puhul tuleb tagada see, et sellest oleks tõeline kasu eh, selleks, et Äh, digitaalses kontekstis oleksid tagatud autoriõiguse sätted. meie eesmärgiks on see, et õiguste omanikul oleks paremad läbirääkimised või läbirääkimiste võimalused nende sisu kasutamise üle online keskkonnas. selle eesmärgiks on õiglasem äh, autoriõigusest tuleneva tulu äh, jagunemine väärtusahelas, ilma et hakataks muutma e-kaubanduse direktiivi me mõistame, et IMCO komisjoni seisukohad äh, on samal, samasugused kui meie omad, kuid meie arvame, et esitatud muudatusettepanekud näiteks äh, trükipressi ähm, kirjastajate õiguste puhul ei täida neid eesmärke, me loodame, et need ettepanekud vaadatakse üle ja et me jõuame sellise tasakaaluni uuesti, nagu komisjon on välja pakkunud. nüüd erandid, erandite puhul on väga tähtis tagada see, et äh, välja pakutud muudatused ei muudaks meie ettepanekus saavutatud tasakaalu. Äh, tasakaal siis selle vahel, et meil on vaja tagada juurdepääs ja autoriõigusega kaitstud sisu äh, kasutamise ja autoriõiguse omanike vahel. ja nüüd digitaalse lepingu ettepanek, digitaalse lepingu ettepanekud on seotud otseselt teiste e-kaubanduspaketi osadega. me tahame koondada nende algatuste mõju ja nii ainult saame me saavutada meie peamise eesmärgi, majandusliku tulu toomine Euroopa Liidule. sellest peaksid võrdselt kasu lõikama meie tarbijad, aga ka meie ettevõtted. kui me harmoneerime täies mahus äh, siseriiklikud äh, digitaalse lepingu õiguse, siis saavad tarbijad öö, äh, näiteks kasu sellest, et geoblokeering kaob selleks, et sellepärast, et argumendid kaovad selleks. Eesti eesistuja riigina järgmisena tahab keskenduda kaupade veebipõhisele müügile, väga paljud lahendused mis praegu on arutelul olnud, võiksid olla meie meelest täiesti öö, äh, sobivad. ja nüüd öö, äh, digitaalse ühtse turu äh, vahe ülevaade komisjoni ettepanekud selle vahuaruande osas, mis võetakse vastu kümnendal mail, on peamine poliitikahoob järgmisel aastal digitaalvaldkonnas. ja see vahearuanne, selle osas me tahaksime äh, keskenduda siis platvormidele, äh, andmemajandusele, küberjulgeolekule ja teha ettepanekuid ka uute tegevuste osas, näiteks e-tervishoiu valdkonnas või rahvusvaheliste suhete valdkonnas ja nii edasi kindlasti äh, kavatseme anda ülevaate siis selle kohta, et kui kaugele me oleme jõudnud ühtse turu, digitaalse ühtse turu strateegia rakendamisega ja toome välja need valdkonnad, kus tulevikus oleks vaja lisasamme astuda ja nüüd paar sõna platvormide kohta ja selle vahearuande kohta. peame vaatama, millised menetlused on teavitamise ja tegevuse puhul, milline on kehtiv teatamine, mis on minu poliitik-, ettevõtte poliitika teatamiste suhtes, aga peame ka vastutuse lõksusid vaatama, proaktiivseid samme, illegaalse sisu eemaldamine. platvormidele ei tule kuidagi kasuks ebaselged eeskirjad. tõeministeerium, libauudised on kindlasti kahjulikud, kuid mitte tingimata illegaalsed. me peame usaldama inimesi. on VKE-de jaoks mõningad äh, probleemid, kui nad puutuvad kokku suurte või domineerivate platvormidega. meie analüüs näitab, et peamiseks probleemiks on see, et puudu on vaidluste lahendamise mehhanismist ning läbipaistvusest otsuste puhul, mille langetavad platvormid, mis sageli langetavad otsused ühepoolselt. näiteks kui sulgetakse konto, muudetakse tingimusi, ilma et teavitataks, puudub läbipaistvus. Pole ka selge, kas Euroopa Liidu õigusaktid või California õigusaktid kehtivad näiteks. me mõtleme selle üle, kuidas leida lahendust. IT-majandus. andmemajandus. me räägime kolmesajast miljardist täna seitsmesaja viiekümne üheksa miljardini, milleni me peaksime jõudma aastaks kaks tuhat kakskümmend. andmete vaba liikumine on äärmiselt oluline andmete ladustamise, säilitamise kulude eh, kahandamiseks, piiriüleste operatsioonide kulude vähendamiseks, eh, mastaabisäästude loomiseks. me uurime võimalikke rikkumisi olemasolevate andmete lokaliseerimisrikkumiste suhtes es-, esmase ja teisese seadusandluse raames. nüüd küberjulgeolek. Euroopa Liit on teinud suuri edusamme viimati küberjulgeoleku vallas, eriti aastal kaks tuhat kuusteist, kus äh, esimene õigusakt äh, võeti vastu, see, milleks oli siis äh, infoturbe direktiiv nüüd me teeme tihedat koostööd liikmesriikidega selle direktiivi ülevõtmise protsess, ülevõtmise protsessis. ohtude maastik on pidevalt arenenud ja tohutult viimase nelja aasta jooksul, seepärast me hindame üle ka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta küberjulgeolekustrateegiat uute ohkudude valguses. uurime seda, kuidas parandada vastupanuvõimet Euroopa Liidus, kuidas äh, reageerimissuutlikkust hinnata ja koostööd edendada. Kuu aega tagasi olin ma Ameerika Ühendriikides ja mul toimusid seal kõnelused ka kongressi liikmetega. kõigile tegi väga suurt muret asjade internet seoses just küberohtudega mõnede prognoodise koha, prognooside kohaselt viiskümmend miljardit ühendatud seadet saab meil olema aastal kaks tuhat kakskümmend juba. kuid USA-s, nagu me teame, eelmisel sügisel olid juba olemas botnetid, mis tuginesid just asjade internetil. Neid botnette kasutati selleks, et rünnata mõningaid globaalseid teenusepakkujaid ja isegi takistada nende tegevust. seepärast äh, on meil vaja ülemaailmsi lahendusi, kui me räägime küberjulgeolekust ja asjade internetist, nagu me teame, täna paljudel juhtudel tootjad ei pööra tähelepanu ju küberohutusele. meil on vaja mõelda küberhügieenile samuti selleks, et kodanikud õpiksid end kaitsma küberruumis näiteks, äh, et nad õpiksid muutma äh, vaike valikuid näiteks äh, ka oma tolmuimeja puhul. digitaalne ühtne turg ja selle vahearuanne iseäranis uurib ka ühiskondade ja majanduse olukorda. tervishoiu valdkonnas tahame lihtsustada inimeste ligipääsu terviseandmetele ja nende ja terviseandmete liikumist piiriüleselt mõtleme ka rakendustele, mis on kättesaadavad tervishoiu kogukonnale. kaks tuhat kuusteist e-valitsuse tegevuskava on samuti meil, meie töökavas vaike lahenduste ja ühekordse sisestamise põhimõte on oluline halduskoormuse vähendamiseks nii kodanikele kui ettevõtetele. me tervitame IMCO laiapõhjalist toetust nendele põhimõtetele ja lõpetuseks peame tunnistama, et digitaliseerimine toob endaga kaasa õigustatud hirmud, eh, mis puudutavad töökohti. saame teha edasisi jõupingutusi selleks, et nendele muredele vastu tulla ja inimesi ka koolitada. seepärast töötama eh, kiire algatuste rakendamise alal, mis puudutab oskuste agendat ja lisaks algatame digitaalsete võimaluste kava aastaks kaks tuhat seitseteist, selleks et lihtsustada piiriüleseid praktikaid digitaalvallas koolilõpetajatele. tänan teid tähelepanu eest ja nüüd vastan hea meelega teie küsimustele, kuulan ka väga tähelepanelikult, millised on teie ettepanekud ja mõtted, kuidas me peaksime jätkama nende digitaalse ühtse toru teemadega. suur aitäh volinik äh, Ansip hetkeolukorra kirjeldamise eest äh, komisjoni ettepanekute suhtes ja lammuti ka tulevikuettepanekute ülevaate eest, arvestades kõiki väljakutseid digitaalsel ühisturul. Äh, kolleegid, annan teile sõna, võib-olla alustame koordinaatoritega. Andreas, kas sina tahaksid EPP nimel alustada? ma teen väga lühidalt ja täpselt, mul on kolm äh, seisukohta. kõigepealt ma tahan tänada asepresident äh, Ansipit väga selgete kommentaaride eest, ma arvan, et see, mida te olete välja tulnud, näitab veel kord, et komisjon püüab teha väga head tööd, et ta on äh, keerulises valdkonnas väga tasakaalukas. on muidugi valdkondi, kus me peame liikuma edasi ja kui me otsime uusi lahendusi, kus me praegusel hetkel veel lahendusi leidnud ei ole. kõigepealt kõigis nendes valdkondades, mis puudutavad autoriõigusi, geoblokeeringuid. Te püüate olla tasakaalus, et ühtset turgu edasi viia, aga mitte öö, ähm, kaotada tasakaalu küsimust, on väga oluline, et idas ja läänes, põhjas ja lõunas võime oodata, et meid toetatakse ja siiamaani ma arvan, et me oleme päris edukad olnud, nagu te välja tõite aitäh selle eest. Nendes valdkondades, kus me peame tegema äh, lõplikke edasiminekuid, nagu näiteks täielik harmoniseerimine, ma olen väga tänulik selle eest. viimane kord, kui me rääkisime täielikust harmoniseerimisest, siis komisjon väga selgelt ei öelnud, see on ainukene võimalus parandada meil ühe, ühe, ühtset turgu. me oleme sellega täiesti nõus, aga tuleb arvestada, et liikmesmaadel on teatavat tõuget vaja aktsepteerimaks seda reeglit, sest loomulikult kaotab see ära äh, Äh, neid volitusi, mis neil siiamaani on olnud. teine asi, äh, kus teil on õigus, on küberjulgeolek. siin ma põhjalikumalt ei peatu, võrgujulgeolek on olnud väga-väga edukas teema selle parlamendi jaoks ja me looda, vaatame huviga üleminekuprotsessi. ainus, kus me vajame rohkem tegutsemist ja rohkem järelemõtlemist, on libauudiste platvormid libauudiste kontseptsioonist on väga raske aru saada nii tehniliselt kui õiguslikult. aga minu arvates on kummaline, naljakas, et need platvormid, mis on rahva seas niivõrd populaarsed, ei võta mingit vastutust nende rumalate vahel ka ohtlike asjade eest, mida nad üles panevad. nüüd tahavad nad saada ka toetust nendelt inimestelt, kes kirjastustes isiklikult vastutavad nende uudistuse eest, mida nad üldsusele avaldavad ähm, libauudiste vastu. libauudised on probleem, mis just äh, kerkis esile tänu nendele platvormidele. kuidas te äh, seda näete, ma ootan teie hu äh, huviga teie seisukohti. aitäh, et te siia tulite suur aitäh, Andreas, arvestades neid raporteid, mis meil on olnud Prantsuse valimiste suhtes, kuidas neid kajastati sotsiaalmeedias äh,, libauudiste teemadega, see on väga aktuaalne. Nicola Dante, SND. aitäh, esimees. annan äh, asepresidendile aega panna kõrvaklapid pähe. meil vist aega on. suur aitäh suur-suur tänu, asepresident! ma tahan teid tänada selle eest, et te olite valmis siia tulema. tänu selle põne- äh,, äh tänud selle huvitava ettekande eest. tahaksin esitada neli küsimust, kõigepealt platvormid. nagu te mäletate, aasta tagasi oli komisjonil valmis teatis, see oli oluline teetähis, kui me töötasime selle kallal parlamendis jätkan sealt, mida ütles kolleeg Andres Schwab libauudiste kohta, eh, diskrimineerimise kohta ja vastutuse kohta. kõik need asjad muudavad platvormid tulevikus väga oluliseks. me ei taha mingeid spetsiifilisi kontrolle, me ei taha ka mingisugust tsensorlust, et see tagasi tuleks. küll aga me tahame, et äh, eraõiguslikud platvormid iseennast tsenseeriksid mitte aga ka väga palju. kas teie arvates on meil piisav õiguslik raamistik praegusel hetkel olemas? sest komisjoni algatus, direktiiv on väga tähtis, aga siin ei ole küsimus äh, kauplevates platvormides, ta pakub teenuseid, nad annavad ju infot. Need on kõik väga olulised äh, valdkonnad ja see seotub, seondub teise küsimusega, selle kõige taga on algoritmid ja nemadki on oluline teema. loomulikult me peame kaitsma intellektuaalset omandit, me ei taha võtta ettevõtetelt ära võimalust äri ajada. kas te arvate, et õiguslikult oleks siin vaja mingisugust, mingisuguseid suuniseid anda? kolmandaks, startup'id Euroopa platvormi startupid on väikesed, nagu me teame, enamik platvorme on pärit teistest riikidest, USA-st, Hiinast, äh, Venemaalt. Euroopa platvormid ja eriti see äh, jagamismajanduse puhul, jagamismajandus on meil väga-väga väike. kas oleks kasulik, kui me, meil oleksid programmid, kes reaalset toetust annaks, näiteks riskikapitalistid, nii et Euroopa Euroopal oleksid oma äh, platvormid, mis suudaksid võrdsena maailma tasand, äh, maailma areenil kaasa mängida. viimase punktina mainisite, et töötate praegu selle kallal, et äh, NIS-i rakendamise alal. see on loomulikult oluline, sellepärast et võrguturvalisus on kodaniku turvalisus. see on ikka olulisem ja olulisem teema oleme me ikka veel rakendusfaasis või me tahame taaskäivitada selle olulise küsimuse? aitäh, äh, roheliste nimel, palun. And... aitäh, esimees. ma tahaksin teid tänada, asepresident, juba saavutatud äh, progressi eest äh, digitaalse ühtse turu strateegia ähm, vallas ja loomulikult me tervitame komisjoni ülevaadet. jagan teie seisukohta eesmärgi suhtes, et on vaja lisi, äh, lisada li, äh, lisaväärtust tarbijatele digitaalse ühtse turu puhul ja geoblokeeringu alane seadusandlus tuleb vast, võtta vastu äh, ruttu, sest see oleks hädavajalik tarbijatele ja loomulikult ähm, autoriõigusega kaitstud sisu peaks selle äh, alla käima kui seda raha, äh, kui seda võimalik ei ole, äh, siis antakse raha kas siis ebaseaduslikele teenusepakkujatele või VPN-idele, kumbki ei ole äh, soovitatav lahendus. kas te toetate seda, et audiovisuaalne VPN sisu käiks selle ettepaneku alla? Te rääkisite ka te, ringhäälingu ettepanekut, see tähendab, et ringhäälingud võivad äh, levitada sisu äh, piiriüleselt, kus neil praegu litsentsi ei ole. geoblokeeringu puhul on äh, müüjatel õigus kasutada äh, copyright itud sisu, kuid äh, on valinud seda blokeerida. mis puudutab vahendajaid kõigepealt on väga julgustav, et komisjon tahab kinni jääda ähm, piiratud äh, vastutuse juurde äh,, mis puudutab e-kaubanduse direktiivi, küll aga ma ei suuda mõista seda hinnangut, et praegune autoriõiguse ettepanek sellest põhimõttest kinni peaks. artikkel üheksa äh,, artikkel kolmteist äh, tõmbab vaiba alt e-kaubanduse direktiivil ja milline äh, see ettepanek, mis on komisjonile kätte võetud, samuti parlamendi oma uurimiskeskus on viidanud, et artikkel kolmteist tooks sisse üldise järelevalve, üldise monitooringu kohustuse suhtes. mis puudutab äh, naabriõigust, on oluline meeles pidada, et parlament hääletas juba naabrusõiguse vastu, mis puudutab äh, autoriõigust digitaalse ühisturu puhul, nii et selles mõttes ei ole väga palju üllatust, et selle ettepaneku suhtes on vastuseisu. ma tervitan, et äh, komisjon äh, pöörab tähelepanu protseduuride vähenemise suhtes. on väga julgustav, et te tahate keskenduda sellele valdkonnale, samuti võimalike vastutuslõkse Äh, arutada erinevate platvormide puhul, erinevad kontseptsioonid vajavad erinevat lähedust, mõnedes liikmesmaades on äh, käivitatud oma algatusi, nagu näiteks Saksamaa tegi ettepaneku äh, seaduse suhtes, mis räägib vihakõnest ja libauudistest, samas aga tekib fragmenteerumise oht, kui üleüldiseid Euroopa Liidu üleseid reegleid ei ole. mõnikord on kasutatud ka valesid instrumente, sest eriti, mis puudutab vihakõnet ja libauudiseid, siis need on tihti taolised sisud, mis ei ole selgelt äh, ebaseaduslikud siseriikliku seaduse suhtes. see puudutab autoriõigusi, kaubamärke äh,, väga tihti võetakse maha äh, äh, kaasnevaid õigusi. kui kasutajad kasu- äh,, räägivad kaubamärkidest, siin on teatud erandeid, ma tahaksin natuke rohkem teada sellest, millised on teie plaanid, kas te ka arvate, kaalute seadusandlikku ettepanekut nende mahavõtmiseks või see on lihtsalt suunis? oskuste agenda on väga oluline, et programmeerimisoskused, eriti Euroopa Liidus, meil on probleem, et äh, finantseerimiseks ei ole väga palju võimalusi, taolisi võimalusi tuleb luua inimeste jaoks, kes äh, programmeerimisega tegelevad, et nendest võiksid saada ettevõtjad. mis puudutab äh, tsiviil- või siis ähm, tsiviilkasutusega tehnoloogiat, siis meil peame suurendama innovatsiooni ja ettevõtluskliimat, ma väga tervitaksin komisjoni poolset hinnangut taoliste algatuste suhtes. lõpuks, mis puudutab küberjulgeolekut, ma arvan, et üks peamisi viise, kuidas võime kaitsta inimesi äh, kuritahtlike rünnakute eest, on võimaldada ähm, kogu kommunikatsiooni krüpteerimist, kas komisjon toetab kogu elektroonilise ähm, teenuse äh, krüpteerimist end-to-end -end suhtes? Judy, mul on väga palju kõnelejaid, kui sa saaksid kokkuvõtte teha? lõpuks, mis puudutab asjade interneti, kasutajad peaksid saama muutma oma seadmeid, mõnikord äh, seda kahjustavad litsenseerimispraktikad, kui tootja enam turvavärskendusi ähm, ei tee, siis kasutajatel peab olema võimalus äh, turvaohtusid ise hinnata ja neil peab olema võimalus äh, ennast ja oma seadmeid kaitsta. Uh, aitäh, artikkel kolmteist küsimus, sa mainisid seda? meid ka veebstream itakse? tegelikult see on e-kaubanduse direktiivi artikkel kolmteist, mis puudutab tarbijakaitset. härra Ansip ütleb, et mina küsisin selle küsimuse, te ütlesite artikkel kolmteist. mina olen maamees, mina pean aru saama, millest te räägite, see artikkel kolmteist ei ütle mulle mitte midagi. ja siis mingi üheksakümmend seitse ja ma ei tea, see ja teine direktiiv kakssada nelikümmend seitse näiteks, ma ei saa aru sellisest jutust and also for our viewers, Vice President. ja tegelikult ka meie kuulajate jaoks, härra asepresident, on see väga oluline. nüüd siis ALDE nimel Julia. suur tänu ja suur tänu, äh, volinik ja ma avaldan teile tunnustust, mida te olete juba saavutanud digitaalse ühtse turu koh-, osas. kaks küsimust. geoblokeering esimene tegemist oli erandiga autoriõiguse all ja minu küsimus teile on järgmine. kas on tulevikus see teema lahendada või olete te praeguse ettepanekuga rahul? ja järgmine küsimus. Tita Šarantsova palus selle küsimuse esitada teile, nimelt andmete lokaliseerimine lokaliseerimisnõuded on Euroopas kujunemas tõeliseks probleemiks, eriti avalike hangete puhul. jah, ähm, siseriikliku julgeoleku jaoks on vaja seda osaliselt, aga enamus nendest reeglitest äh, ei tule kellelegi kasuks ja nad on problemaatilised äh, nii maksumaksjatele kui ka ettevõtetele. meie koda on juba selliseid äh, nõuete ülevaatamist nõudnud, nõukogu samuti ja mida kavatseb komisjon siis teha, kas on tulemas seadusandlik ettepanek selles küsimuses? suur tänu, Jasenko ja Tõnis De Jong kuue fraktsiooni nimel, palun. suur tänu ja suur tänu ka äh, asepresident Ansipile selle sissejuhatuse eest. me oleme kõik äh, muidugi nõus sellega, et digitaalne ühteturg on prioriteet number üks praegu ja üldiselt oleme meiegi rahul sellega, et ähm, asjad on muutunud kiiremaks selles valdkonnas. aga ma teeksin selles kontekstis ainult ühe märkuse, see on horisontaalset laadi. algusest peale olen ma siseturukomisjonis läheneda ettepanekutele ja uuele seadusandlusele väikeettevõtja silmade läbi. ja kui ma vaatan nüüd tulemusi Äh, digitaalse ühtse turu osas, ettepanekute osas, ei ole minu meelest sugugi üllatav see, et VKE-de organisatsioonid kutsuvad appi, sest nad ei saa enam äh, aru seadusandlusest, see on üsna tihti väga segane, nimelt. ja kuigi ta võib-olla juriidiliselt on vettpidav, peab olema selle arusaamiseks ilmselt jurist, ja viitan siin konkreetsemalt geoblokeeringule, esialgne komisjoni ettepanek minu meelest oli sellest puudu mõjuanalüüs äh, VKE-de jaoks. kõige, mõtle kõigepealt väiksele põhimõtte, kuhu see on kadunud äh, digitaalse ühtse turu kontekstis komisjonist proua Tuun, meie raportöör on andnud endast küll parima, ma tean, aga ma arvan, et me peaksime homme tegema ettepaneku, enne kui äh, toetame kolmepoolsete läbirääkimiste käivitamist, peaksime me läbi viima mõjuanalüüsi ise selles küsimuses. sest et kui me uut seadusandlust äh, toodame, toob kaasa kohtuhagid, äh, kuivõrd seadus on ebaselge, siis oleme me mööda pannud. ja täisharmoneerimine ei too siin mitte midagi kaasa. suur tänu, Tõnis! EFTD fraktsiooni nimel nüüd Marko, palun. suur tänu ja suur tänu ühtlasi ka komisjoni asepresidendile härra Ansipile. kõneleja kordab, suur tänu esimees ja suur tänu komisjoni asepresidendile, et te täna meiega liitusite. tuleksin kõigepealt teie esimese märkuse juurde. Te ütlesite, et meie ette jõudva seadusandluse eesmärgiks on tagada see, et Euroopa tarbijad saaksid äh, juurdepääsu Euroopa kultuurilisele mitmekesisusele, kuid mulle tundub, et me läheneme sellele asjale valest nurgast. me, ja sellega seoses on mul kaks küsimust. kõigepealt geoblokeering ja autoriõigus teiseks. inimesed unustavad teinekord et äh, kogu autoriõiguse aluseks on territoriaalne mudel meeldib see meile või ei, tuleb äh, selle tõsiasjaga arvestada. sellepärast, et muidu on nii, et äh, väga palju sellest, äh, mis tarbijatele on kättesaadav äh, hakkab vastu käima suurtele korporatsioonidele, kelle käes on suur kapital ja kes on huvitatud äh, ainult ühesuunalise informatsiooni edastamisest ja seega peab komisjonis läbi viima minu meelest mõjuanalüüsi selle kohta. teiseks, äh, online-platvormid ja nende vastutusala. täna tänu e-kaubandusdirektiivile on äh, juurutatud, eh, piiratud eh, vastutuse režiim ja viimase seitsmeteistkümne aasta jooksul seega on internet just nimelt sellises õiguslikus kontekstis arenenud. kuid nüüd, kui me hakkame mõtlema platvormidele suurema vastutuse panemist, kas eh, ei too endaga kaasa seda riski, et me pöördume jälle tagasi selle ühe toote juurde, lähenemise juurde, tekib tegelikult tsensorlus. see on selline kontroll jah, mida võib-olla suured ettevõtted suudavad tagada, aga väikesed mitte ja sellega pärsime me võib-olla idufirmade äh, tegutsemist ja nende ettevõtete tegutsemisest, kellel võib-olla sellise kontrolli jaoks ei ole piisavalt kapitali. Youtube äh, on viimase kaheksa aasta jooksul tohutult investeerinud sisu kontrollimisse. Äh, kolleegid, palun piirake oma kõneaega ja võtan, seega annan sõna Lucy Andersoni järgmisena. suur tänu, suur tänu, härra volinik, et meiega täna liitusite. kaks küsimust, kõigepealt äh, paar sõna lepingute kohta Äh, ja eriti kaubamüügi kohta, sellepärast et mina olen parlamendis variraporter, aga paar sõna ka postipakettide kohta, sest et selle kohta, selles osas olen transpordikomisjonis äh, saadik ja olen ka aruteludes äh, osalenud ka siin. mina arvan, et digitaalse ühtse turu jaoks on vaja meil mõistlikku seadusandlust ja novaatorlikku lähenemist. inimesed vaatavad kümnendi pärast praegusele ajale tagasi ja küsivad ja ütlevad ilmselt, et Euroopa mängis väga olulist rolli. nüüd kõigepealt online-lepingud, me oleme väga huvitatud komisjonipoolsest ettepanekust ja väga palju arutelusid selle kohta on. ja kas on mingisuguseid arenguid olnud viimasel ajal Malta eesistumise ajal nende lepingute osas ja mismoodi hakkab see ettepanek välja nägema ja väga paljud kolleegid äh, tahavad äh, piisavalt aega kulutada sellele, et asjad saaksid õigesti paika, sest veebipõhine kaupade müük üle terve Euroopa Liidu on ikka üks väga-väga suur asi tarbijatele tarbijate ja ettevõtete jaoks ja oluline on siin mitte ülepea kiirustada ja kuigi see täisharmoneerimise lähenemine on õiguskindluse osas väga tähtis, on ka siin vaja asjad saada kõigepealt õigesti paika. nüüd postipaki teenus, me ei räägi siin mitte ainult hindadest, vaid ka eh, selle teenuse kvaliteedist tuleb tagada see, et väikeettevõtted ja tarbijad äh, maksaksid selle eest õiglast hinda, ma ei taha nüüd artiklitest rääkida, aga sellegipoolest ettepaneku artikkel kuus äh, minu meelest ebaõiglaselt äh, häbimärgistab universaalseid teenusepakkujaid ja loob olukorra, kus nemad saavad hakata siis valima kõige tulusamaid teenuseid ja ma arvan, et selline asi ei ole kasulik aga samas äh, sellised küsimused nagu ka äh, kaupade tarnel tekkinud vead, kaubad lähevad valesse kohta, äh, peavad tarbijad olema kursis oma õigustega ja standardsed õigused tuleks tagada. esialgne ettepanek selles mõttes oli möödalaskmine. suur tänu, Lucy, kolleegid, palun pidage kinni kõneajast, Virginie. suur tänu, palju teemasid, jah. üritan teha lühidalt. tänan, härra asepresident, tänan tulemast meie koosolekule. rõhutaksin ühte aspekti. digitaalne ühtne turg on kindlasti prioriteet. aga selles arutelus on üks väga oluline väljakutse Euroopa jaoks, millest mõnikord väga palju ei räägita. nimelt meie loomesektor, kultuuriline looming, et ta oleks võimalikult jõukas ja edukas, see on kõigepealt sümboolne praegusel ajahetkel kultuuriline looming Euroopas peegeldab ju seda, mis me oleme, meie väärtusi, see on tõeline aare, mida me peame säilitama ja toetama, julgustama, nii palju kui võimalik. ka majanduslikud aspektid on sellega seotud, töökohad, väärtus, mida luuakse Euroopa territooriumil, järjest suurem on äh, pinge ja surve äh, suruda välja rikkused ja väärtused äh, platvormidele, mis on järjest jõulisemad. autoriõiguste ettepanekud komisjoni alal poolt oli just artikkel kolmteist, on väga huvipakkuvad just selleks, et vähendada seda väärtuste nihet. see on esimene samm ja ma arvan, et äh, siit me peaksime veelgi taht-, tahtejõulisemalt siin edasi liikuma. ettepanekud äh, ei tohi ohustada loomemajandust geoblokeeringu määruse osas kindlasti oleks olnud äh, õige äh, just vaimuloomingu teosed välja jätta. mitte ainult audio, audiovisuaalne sektor ei tugine territooriumile, näiteks loomingu toetamise poliitikad on riiklikud poliitikad ja kaasata autoriõiguslikud teosed, see seab ohtu loomingu toetamise. nüüd platvormide osas kaabel ja satelliitmäärus, mis äh, seab äh, küsimärgi alla territoriaalsuse, see on suur probleem, sest et äh, luua ja üldiselt võib öelda, et platvormide neutraalsus tegelikult ei vasta tõele, rääkides algoritmidest, arvatakse, et nii see on, kuid ja et see on neutraalne, kuid tegelikult algoritmid tegelikult teevad toimetustööd, need on, tegemist on sotsiaalse meediaga ja äh, sellega on seotud ka eetikaprobleemid, uuringud näitavad, et algoritmid tegelikult äh, äh, peegeldavad äh, inimsuhtumist, diskrimineerimist. kas ei saaks kuidagi komisjon teha nii oma, et tema analüüs liiguks algoritmide kontrolli suunas, selleks et võidelda diskrimineerimisega, selleks et tagada eetilisemat lähenemist? suur tänu, Roosa Tuum. Thank you, madam chair tänan, proua president. ma pean tunnistama, et mul on väga hea meel, härra volinik, et just teie vastutate digitaalse ühtse turu eest. sest me oleme, me tõesti liigume edasi ja selleks oli vaja ka teatud vaprust, selleks et äh, ületada tõketest ja turulõhedest, keegi teine ei ole olnud nii pühendunud kui teine, sellepärast äh, ma tõesti pean ütlema, et ma ei ole sellist tugevat toetust siiani tundnud. minu alaline probleem on see, et me pidevalt äh, jääme ajast maha. Äh, on neid, kes tahavad säilitada vananenud struktuure, kuid aeg läheb kiiresti edasi, me peame leidma uusi lahendusi, uusi ärimudeleid, selle asemel, et äh, me kardaksime muutusi. kuid aeg missi samm-sammu haaval ma usun, et me liigume tõesti edasi, samas peame olema kõik väga järjekindlad. kuna mul on ainult üks kõneminut, siis ma olen selle aja juba ületanud. ütleksin ainult lisa, libauudiste kohta, et on äärmiselt oluline mõelda siin vastutusele. ma laiendaksin seda ka vihakõnele. anonüümsed kontod no,, nendel inimestel puudub igasugune vastutus need, kes levitavad kogu seda infot äh, internetis ja me oleme siin täiesti võimetud nende vastu. on kiiresti vaja mingisuguseid õigusakte selles vallas ja heade kolleegidele, meie poliitika äh, osakond on koostanud kaks uuringut geoblokeerimise osas. Äh, juristid ja majandusspetsialistid on nende koostajateks, tut-, soovitan kõigil nendega tutvuda. Thank you very much, Ruža. suur tänu ja nüüd Kaja Kallas. I will speak in Estonian because <laughs> it's in me. räägin eesti keeles, sellepärast et suurepärane võimalus on selleks mul võimalust ei ole tavaliselt. Ähm, ma tegelikult tahtsin äh, hästi sellist üldist kommentaari küsida, et äh, kui me arutasime äh, digitaalse ühtse turu strateegiat, siis kõik olid väga nõus selle eesmärgiga, et tegelikult meil on viissada miljonit inimest ja, ja nii palju erinevaid reegleid erinevates liikmesriikides Äh, ja, ja et see eesmärk on see, et meil tegelikult oleks ühtsed reeglid, et teaksid seda ettevõtjad, teaksid seda äh, tarbijad ja, ja see oleks nagu kõikide huvides. Äh, nüüd, kui meil tulevad ükshaaval erinevad ettepanekud, siis äh, kui me neid arutame, siis tihti see eesmärk minu meelest läheb kaduma. et, et esialgne eesmärk oli ikkagi saada nii-öelda see ühtne, ühtne reegel. Äh, nüüd äh, minu küsimus tegelikult ongi see, kuna aeg saab kohe otsa, on see, et, et kas komisjon nagu peaks või vaatab seda äh, peab seda eesmärki nagu silmas, et tegelikult see nagu ei kaoks ära kõikide nende detailide arutelude käigus, et, et eesmärk on ikkagi lõpuks saada ühtsed reeglid, aitäh. Thank you and now I give the floor to myself a very suur tänu ja nüüd annan iseendale lühidalt sõna. ütlemaks, kuivõrd ma jagan teie nägemust, et internet peab olema ülemaailmne, vaba ja avatud ja minu üleskutse oleks kasutada kogu teie autoriteeti selleks, et avaldada survet liikmesriikidele ühtne digiturg, tähendab, meil, seal on meil samad probleemid, protektsionistlikud jõulised trendid, liiga palju äh, iseenesestmõistetavust, liiga vähe reegleid ja vaba liikumise küsimus, kogu vaba liikumine, kaasa arvatud andmete vaba liikumine, selleta ei peeta sugugi äh, siseturu tugisambaks, peetakse järjest rohkem seda negatiivses valguses või, või kui midagi iseenesestmõistetavat. sama puudutab innovatsiooni, investeeringuid digitaalmajandusse. meile teeb väga muret liikmesriikide positsioon ja kuivõrd teil on see suurepärane kogemus ja suutlikkus ja nendes valdkondades, palun aidake meid. Äh, see peab olema prioriteetide hulgas ja bürokraatia osas üritame teid igati toetada ja konkreetsem teema. Te saate meilt kirja, äh, toetan kollektiitat, mis puudutab andmete lokaliseerimist. parlament on äh, komisjonilt juba palunud aastal kaks tuhat kuusteist äh, õigusloomelist ettepanekut, varem ütlesite te, et andmete vaba liikumine, digitaalne ühtne turg, see, siin peaks valitsema võrdsus ja neutraalsus. miks äh, seda siis siiani ei ole tulnud, kuivõrd komisjon ja te ise olete öelnud, et digitaliseerimine käib käsikäes digitaalse ühtse turu ülesehitamisega, kas äh, teil äh, oleks võimalik enne ametiaja lõppu äh, midagi meile välja pakkuda ja nüüd teil on kümme minutit aega vastusteks. Mm-hmm. <clears throat> ma isegi ei tea, kuspoolt ma peaksin vastama, vastamist alustama. aga mis puudutab andmete lokaliseerimist? mitte ainult äh, Euroopas, vaid globaalselt ei ole trendid väga head. Euroopa Liidus on meil viiskümmend kuus erinevat seadust eh, andmete lokaliseerimise kohta kahekümne ühes liikmesmaas. me näeme, kuidas liikmesmaad tahaksid välja pakkuda uusi reegleid, muuhulgas neid, mis puudutab eh, kohustuslikke andmete lokaliseerimise artikleid. minu arusaamise järgi on see tupik muidugi peab, ma saan aru, et peab olema mingisuguseid erandeid, arvestades riiklikku julgeolekut, kui me räägime e-tervisest, rahvatervisest, asjad peavad olema proportsionaalsed. mitte nii, et kui me räägime riikliku poliitika andmeid, või rahvatervise andmeid, siis ainukene võimalus äh, neid andmeid kaitsta on hoida neid meie ilusates liikmesmaades. globaalsed tegijad suudavad lahendada andmete lokalisatsiooni äh, küsimust. Neil võib olla kakskümmend kaheksa äh, andmete lokalisatsiooni keskust erinevates liikmesmaades, aga VKE-d, startup'id ei suuda seda, et neil oleks kakskümmend kaheksa andmekeskust kahekümne kaheksas liikmesmaas. ja sõnum, mille me jälle saadame, kui me jälgame, jälgime kohustusliku andmete lokaliseerimise trendidega, siis sõnum äh, startup idel on jääge koju või minge USA-sse. Neil on ühisturg olemas, kus on rohkem kui kolmsada tuhat Äh, tarbijat. see ei ole sõnum, mida me tahaksime saata oma startup idele. vastavalt meie analüüsile, kui meil õnnestuks maha võtta olemasolevad takistused andmete vabalt liikumiselt, suudaksime vähendada pilveteenuste hindadelt seitse koma kaks miljardit eurot järgmise viie aasta jooksul. mõju majandusarengule saab olema aga palju-palju äh, Ehm, suurem kaheksa miljardit eurot aastas. me peame tegelema nende teemadega. teeme oma ettepanekud ka selle kohta äh, vahearuandes. peame tegelema ka e-, uute teemadega, nagu näiteks andmete omandi küsimusega, äh, ligipääsuga andmetele, vastutuse küsimustega, äh, cloud switch'iga, andmete ülekantavusega me peame leidma lahenduse nendele küsimustele ja nagu ma ütlesin, meie vahearuanne tegeleb ka andmemajanduse küsimustega. Kaja küsis ühiste eesmärkide sihtide kohta. ma arvan, et me tahaksime kõikides liikmesmaades teenida oma inimesi. me tahaksime jõuda samade eesmärkideni. aga see, kuidas erinevad inimesed erinevates liikmesmaades näevad, millised võiksid need erinevad lahendused olla, see on natukene komplitseeritud. niisiis, alustasin siin sellega, et mainisin ähm, roamingu tasude või rändlustasude kaotamisega äh, kõik saavad aru, et see oleks väga kena, aga tõsi on ka see, et liikmesmaad on väga erinevas olukorras. asi on väga keeruline ja ka väga valus osade liikmesmaade jaoks, eriti nende jaoks, kes on Euroopa lõunaosas. Nemad peavad hakkama investeeringuid tegema selleks, et pakkuda teenuseid turistidele, kes nendes ilusates riikides käivad kolme suvekuu jooksul ja millest ja nendest investeeringutest mingisugust käivet ei saa nad midagi ülejäänud üheksa kuu jooksul ja see on väga valus ka Põhjariikide, Põhjamaade riikide jaoks, sest Põhjariigid on äh, väga heldeid pakkumisi teinud oma klientidele, hinnad on üliväga mõistlikud ja sellepärast näiteks Soomes võivad inimesed osta sama raha eest sada korda rohkem gigabaite kui need inimesed, kes on Ungaris. ja kui hindade erinevused on tõeliselt märkimisväärsed, siis see kajastub ka nende gigabaitide tarbimises. Soomes tarbit- äh,, tarbib inimene üksteist gigabaiti äh, kuus üle-Euroopaline keskmine on aga ainult üks gigabait kuus inimese kohta. ehk olukord erinevates Euroopa Liidu liikmesmaades on väga-väga erinev. me peame leidma mingisuguse tasakaalustatud lahenduse, mida mainis ka Andres Schwab. asi ei ole nii lihtne, et hääletagem ja meid ei huvita need lõunapoolsed liikmesmaad või Põhjamaad. enamus on poolt ja läheme edasi sellega. ma arvan, et meil juba õnnestus leida konsensus paljude delikaatsete teemade suhtes ja me peame sellega lihtsalt edasi liikuma. mitme kasu, mitte kasutama kusagil jõudu ja öelda, et meid ei huvita väiksemad liikmesmaad või väiksemad inimeste rühmad või startupid, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. vaatame lihtsalt suuremaid, tugevamaid tegijaid selles faasis. mis puudutab vihakõnet, paljud inimesed mainisid neid äh, teemasid, vihakõne ja libauudised nagu me viimasel täiskogul arutasime, on see üsna keeruline teema ja mingit lihtsat lahendust pole lihtne leida. Pole lihtne öelda, et keelame ära libauudised või keelame ära vihakõne, vihakõne on juba praegu keelatud. Julia Rede mainis juba et platvormid võtsid maha terve hulga sisu, mis oli täiesti legaalne sisu. me kõik teame seda juhtumit, Napalmi tüdruk, Vietnami tütarlaps, isegi Norra peaminister oli intervjuu sellega. pidi sekkuma sellepärast, et Facebook otsustas eh, selle pildi maha võtta. alasti tüdruk, järelikult on see laps pornograafia ja algoritmid ei pööra erilist tähelepanu sellele, millise poliitilise sõnumiga need pildid või need fotod on, mida kasutatakse äh, Vietnami sõja kajastamiseks. või, või millega kajastati Vietnami sõna. mida me tahaksime teha, mida me plaanime teha? nagu ma alguses ütlesin e, e-kaubanduse direktiiv peab jääma nii, nagu ta on. piiratud vastutuse režiim seegi peab alles jääma. aga nii palju, kui mina aru saan, me peame täpsustama selle hoiatuse ja tegevuse režiimi. mis asi on notice, teavitamine? millised karakteristikud peavad seal olema? siis ajalised piirangud, millise ajaperioodi jooksul nad peavad vastama, nende inimeste õigus kelle üles laetud äh, sisu maha võeti. kas neil on õigus pöörduda kohtusse? ja nii edasi ja nii edasi. Need protseduurilised reeglid. ma arvan, et need tuleb teha selgemaks ja nagu ma ütlesin samuti päris alguses, tänasel päeval, kus need online platvormid näitavad üles omapoolset algatust. Nad kardavad, et neid karistatakse. sellepärast, et nemad näitasid üles oma algatust ja nüüd ütleb keegi, et vot nüüd vastutate teie täiel, täies ulatuses kõikide ap-, äh, üles laetud materjalide eest, mis teie platvormil on. ehk neid reegleid tuleks siiski täpsustada. mida tähendavad need sammud? teavitamine, hoiatamine, mahavõtmine, kõik saavad sellest kasu. ma arvan, et ei oleks õige. korrakaitse rolli öö, suruda peale platvormidele, kes tegelikult on neutraalsed öö, vahemehed, vahendajad ja me peame usaldama oma inimesi. me peame usaldama seda, et meie inimestel on mõistus peas. mõned inimesed ütlevad, et see oli Abraham Lincolni sõna, teised ütlevad, et ei olnud nii või teisiti. seda öeldi juba rohkem kui sada aastat tagasi ja see kehtib tänase päevani. kõiki inimesi on võimalik mõnikord lollitada mõningaid inimesi on võimalik mitu korda lollitada, aga kõiki inimesi kogu aeg lollitada ei ole võimalik. libauudised on halb, aga tõeministeerium oleks veel hullem. ma olen elanud okupeeritud Eestis, kus meil oli olemas tõeministeerium. ma ei soovitaks taolist lahendust Euroopa Liidule. aga nagu öeldud, me ei ole rahul me peame tegutsema, aga mina usun palju enam iseregulatiivsete eh, meet-, meet-, iseregulatsiooni, usaldus on kõige väärtuslikum vara, mis nendel online platvormidel on. kui nad kaotavad tänu vihakõnele, tänu äh, äh, libauudistele äh,, kui nad tänu sellele kaotavad inimeste usalduse, kaotavad nad ka turuosa. Need online'i platvormid on valmis reageerima. aga me peame tegema nendega tööd, koostööd, me peame avaldama neile survet, nendel teemadega tuleb koostööd teha ja me planeerime ka nende teemadega edasi töötada. oh, aeg on juba läbi, vabandust. Startupide kohta, minu peamine sõnum on see, et me peame looma digitaalse äh, ühtse turu Euroopa Liidus. ja kui meil on reaalne ühisturg, turg viiesaja miljoni äh, terve inimesega, siis pole neil vaja Äh, lahkuda Euroopa Liidust äh,, startupidel on võimalus skaleerida oma tegevust siin Euroopa Liidus, neil on võimalus tänu oma startupidele luua digitaalne ühtne turg Euroopa Liidus. väärtuslõhe on väga oluline teema, nagu me kõik teame. meil on väga erinevaid platvorme, mõned on äh, tellimus äh,, äh, mõned on äh, regulaarsete tellijatega, nendel on palju stabiilsem sissetulek kui need, kes toetuvad reklaamidele. Äh, summadest rääkides, siis need tõesti väga-väga suures osas varieeruvad. ühel puhul võime rääkida null koma kuuest miljardist eurost platvormid, eh, mis toetuvad reklaamidele, teistel puhkudel räägime kahest miljardist eh, kaks miljardit eh, ja üle selle tellija, rohkem kui miljard kasutajat kuus. loomulikult ma mõistan muusikuid, kes on õnnetud taolise väärtuslõhe pärast loomulikult me peame kaitsma oma loojaid ja sellepärast tegime ka omapoolse ettepaneku. kui me räägime krüpteeringu, äh, krüpteeringutest, Kaja mainis seda, isegi Eestis mõistetakse seda erinevalt, kuidas me saaksime ja peaksime tegelema krüpteerimisega ja suhtlemisega, kuidas suhelda inimestega, mõned inimesed ütlevad, kui me räägime kommunikatsioonist, siis korrakaitsel peab olema võimalus tagaukse kaudu sellele ligi pääseda. aga Eesti puhul näiteks digitaalallkiri. Te võite digitaalselt alla, allkirja anda ja see tähendab, et see konteiner on krüpteeritud. mis konteineri sees on? kas seal on dokumendid, projektid, laulud, filmid, kirjad, ärisaladused, mitte keegi ei tea. see, kes saab seda dekrüpteerida, tema teab. ei ole nii, et kui me räägime Whatsappist, siis me kasutame üht tüüpi reegleid ja kui me räägime teistest kommunikatsiooniviisidest siis võtame kasutusele täiesti teised reeglid krüpteerimise kohta. ma olen täiesti selle vastu, et kohustuslikke tagauksi kusagile luuakse krüpteeritud süsteemide puhul. nagu me täna teame, mõnedes autodes on olemas juba kaheksasada sensorit. on võimalik luua üsna täpne inimese profiil, kasutades neid andmeid Äh, kui me räägime näiteks äh, muru niitmisest, igal pool on äh, videokaamerad, kas me peame ikka igale poole panema videokaamerad, kas me peame igal pool salvestama seda, mis toimub meie magamistubades? ma arvan, et see ei ole väga hea mõte. ma ei arva, et seda teha oleks hea mõte, ei ole hea promoda mõtet, Äh, promoda mõtet, et oleks kohustuslikud äh, tagavara väljapääsud. Need on, see on oht, see on võimalus ka pahadele tegijatele. ma olen selle vastu, aga ma olen valmis ära kuulama kõiki muresid, kõiki ideid, aga mind on raske veenda taolist ettepanekut tegema. aga ma näen, et aeg läheb hirmus kiiresti. ma olen juba seitse minutit üle rääkinud digitaalsed lepingud, ma tahan rõhutada, kui oluline see teema on. geoblokeering ja digitaalsed lepingud, need peavad käima käsikäes. täielik harmoniseerimine on väga hea mõte. me tegime selle ära. Euroopa Komisjon kunagi tegi selle ettepaneku. ei läinud läbi. siis pakuti välja äh, ühi-, äh, üle-euroopaline müügiseadus, ka see ei läinud läbi ma ei arva, et me peame, äh, et me peaksime võtma veel aega selleks, et pakkuda välja paremat lahendust kui see, mida Euroopa Komisjon välja pakkus. aeg hakkab otsa saama, me peame tegutsema hakkama. ja see õigustamatu geoblokeering on tõeline peavalu kõigi jaoks küsimus oli äh, autoriõigusega kaitstud äh, sisu ja territoriaalsuse äh, põhimõtte kohta ja territoriaalsus tuleb kaitsta, aga nagu me kõik väga hästi teame, kui me räägime filmidest siis, siis kakskümmend protsenti interneti kasutajatest Euroopa Liidus kasutavad VPN-i selleks, et kasutada, äh, et pääseda ligi digitaalsele sisule kas me räägime siis nüüd absoluutsest territoriaalsest eksklusiivsusest kui, kui kakskümmend protsenti internetikasutusest kasutavad VPN-i selleks, et digitaalsele sisule niikuinii ligi pääseda? vastavalt üldsuse arvamusele kuuskümmend seitse protsenti filmi vaadate, vaatajatest ütlevad, et nad kasutavad tasuta allalaadimise võimalusi rääk-, ütleme ausalt, see on ju tegelikult varastamine, kui me räägime loojatest. ja nüüd keegi tahab öelda, et me peame kaitsma seda absoluutset territoriaalsest eksklusiivsust. ma olen seda korduvalt öelnud, et minu arvat-, arusaam absoluutsest eksklusiivsusest on see, see peab olema null või üks. kas see peab olema null või üks, null või sada protsenti, aga mitte midagi kahe pea, äh, kahe vahepeal, kakskümmend protsenti või kuuskümmend seitse protsenti või midagi. see on väga suhteline arusaam selle kohta, mida tähendab absoluutne eksklusiivsus ma ei saa selle asja äh, mõttest aru ma ei mõista seda definitsiooni, kui me räägime äh, absoluutsest territoriaalsest eksklusiivsusest. piraatlus on peavalu, me peame tegelema nende teemadega. me tegeleme nendega. aga me peame andma ka legaalse ligipääsu oma inimestele, et nad pääseksid ligi digitaalsele sisule. nii et ma vabandan, aga mina ei suuda Teil on aega, siis võite jätkata. jah. ja siis nad küsivad, siis nad küsivad mu käest lisaraha juurde selle eest. Äh, nii, mis puudutab nüüd siis äh, libauudiseid ja tsensorlust, mitte mingit tsensuuri, mitte mingil juhul. About neighboring rights, we didn't touch uh, those neighboring rights uh,. You... kaasne- äh,, autoriõigustega kaasnevad õigused. nagu me teame, plaadifirmad, nemad said oma kaasnevad õigused juba kuuekümnendatel aastatel, möödunud aast-, sajandi kuuekümnendatel aastatel. ja tol ajal nad ei tahtnud mingisuguseid äh, kaasnevaid õigusi, miks? kes teab, aga ma arvan, et tol ajal oli lihtsam äh, pressikirjastajatel oli parem öelda, et me, meie oleme neutraalsed vahendajad, siin oli küsimus vastutuses, aga nüüd äh, ajakirjade äh, väljaandjad kaebavad. Nad ütlevad, et nad, keegi kasutavad nende sisu selle eest maksmata ja selle eest ma saan täiesti aru eriti libauuniste, uudiste kontekstis. kvaliteetmeedia mängib väga-väga olulist rolli. isegi need online platvormid. Nad tahaksid kasutada ja nad kasutavad mõnel pool ka neid äh, usaldusväärseid allikaid, mis tähendab, et nad kasutavad äh, kvaliteetmeediat selleks, et äh, võidelda libauudistega. see ei olnud minu idee pakkuda välja kaasnevaid õigusi äh, ajakirjandusväljaannetele, minu mõte oli äh, panna teksti selge avaldus koos hüperlingiga, et kui mingisugune väide on, siis see hüperlingina pea, see peaks olema äh, interneti puhul alati nii, see oli tekstis nagu kirjas, see oli äh,, see oli selle lause mõte siin tekstis. aga me arutasime ka raportööriga, Komodiiniga Kiiaga. ja ma arvan, et tema sai samuti aru, et et ta pakkus vist sammu, mis läks liiga kaugele, et tegeleda hüperlinkimisega. tema ettepanekut võib tõlgendada ka nii, et sellega kirjutatakse ümber kogu ähm, kohtupraktika, meil on juba kohtuotsuseid selles valdkonnas olnud ja kui me aktsepteerime tema ettepaneku hüperlinkimise kohta, siis minu arusaamise järgi me loome tõelise segaduse. ja ma kardan, et seda ettepanekut ma toetada ei saa, nii et minu jaoks on natuke raske sellest aru saada, miks äh, plaadifirmad nendel on kaasnevad õigused ja miks ajakirjandusväljaannetel neil neid ei ole ja miks ei ole lubatud anda paremat läbirääkimiste positsiooni nendele ähm, globaalsetele plat- äh,, tugevamat läbirääkimiste positsiooni nendele globaalsetele platvormidele, asjade internet uh, modify those uh... kui me räägime nendest vaikimisi seatud turvasettingutest, uh, ma olen täiesti nõus teiega, aga mõned tootjad ei pööra mitte mingisugust tähelepanu turvameetmetele. Neil isegi puuduvad need äh, seaded. ja siis inimesed ei pööra eriti tähelepanu nendele, nendele turva vahenditele näiteks, kuidas on lambid seotud internetiga või külmkapid või kui inimene ostab uue telefoni, siis äh, muudetakse, pannakse nulli asemel oma sünnikuupäev äh, salasõnaks ja loodetakse, et see on nüüd turvaline küll. aga peame tõesti palju rohkem küberhügieenile tähelepanu pöörama, nagu ma ka ennist ütlesin inimesed tegelikult lihtsalt sellest, inimesed pesevad ju käsi ja nad mõistavad, et see on vajalik. ma arvan, et nii samal moel tuleb ka küberhügieeni suhtuda. mõned analüüsid näitavad, et äh, kui inimesed muudavad oma turva äh, settinguid, siis on kaheksakümmend protsenti äh, küberrünnakutest võimalik ära hoida in-, asjade interneti osas. Äh, sertifitseerimisprotsessidest äh, samamoodi. see on üks turvalisuse tase, kus ei saa kasutada vahendit, kui ei ole muudetud äh, vaikimisi sätteid. Nende asjadega tuleb niisiis äh, tegeleda mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka ülemaailmsel tasemel. see on ülemaailmne oht. kurjategijad, äh, küberkurjategijad on äh, täna kui, kui töösturid ja meie peame pingutama selleks, et olla valmis globaalsel tasandil ja, ja kõrgel tasandil võitlema nende halbade kavatsustega inimestega. About cultural diversity I think uh, uh if we will be uh, kui uh, me tahame inimestele anda ligipääsu šedöövritele, mille on loonud meie kunstlikud, tahame toetada kultuuri kultuurilist mitmekesisust, siis äh, me ei tohi ka kultuuriloomingut äh, lukustada arhiividesse. ja, ja siis ei saa ka kodanikud kuidagi nautida kultuuri, ega kultuur ei saa sellest kasu. meie ettepanek oli laiendada päritoluriigi põhimõtet ja kollektiivse litsentsimudelit, meie eesmärk oli kahekordistada sisu, mis on kättesaadav piiriüleselt Euroopa Liidus. see ei lahenda täielikult kõiki probleeme. aga ma arvan, et äh, kõik, see tähendab äh, inimesed, loojad, saavad äh, tulu nendest lahendustest. ma tänan teie, teid kannatlikkuse eest. ma tean, et ma räägin liiga palju, aga ausalt öeldes te ka tõstatasite palju küsimusi ja, ja ootan äh, huviga edasist äh, viljakat koostööd teiega tulevikus kõigis nendes digitaalküsimustes. suur tänu, härra asepresident, me hindame väga, et te tõesti võtsite aja ja vastasite kõigile küsimustele ja kommentaaridele süvitsi ja tänan selle eest, et te meid kuulasite. ootame koostööd, hindame seda kõrgelt. kolleegid, homme hommikul kohtume kell üheksa ja tänan. suur tänu, aga ma ei äh, volinik